toimub nüüd äh, seitsme Aserbaidžaani ja sõnavabadust, Aserbaidžaani sõnavabadust käsitleva resolutsiooni eelnõu arutelu. ma annan nüüd kõigepealt sõna härra Proveerale autorite nimel. aitäh, härra president Euroopal on oluline partnerlusprojekt mille puhul teevad kuus riiki koostööd Valgevene, Armeenia, Gruusia äh,, Aserbaidžaan äh, ja see parandab nende riikide suhteid Euroopa Liiduga ning äh, samal ajal on võimalik äh, edendada ka selle piirkonna mm, arengut äh, ja tegemist on intelligentse poliitilise strateegiaga, sellepärast ma arvan, et äh, kui me siin praegu selle juhtumiga tegeleme, siis ähm, puudutab see äh, kahte blogijat, kes äh, kes kohtus süüdi mõisteti, aga samal ajal on ka teisi äh, probleeme juhtunud, nagu näiteks kakskümmend seitse inimest, kes mm, tapeti, kui nad tahtsid Filipiinide presidendikandidaati, ühte presidendikandidaati toetada meie resolutsioon vasta nii väga meie partnerluslepingule, ma kardan, et see karm toon, mis meie praeguses resolutsioonis kajastub, ei vii selleni, et Bakuus et viib selleni, et Bakuus valitsus võib mm, meelt muuta ja see võib olla nende inimeste jaoks, äh, kes, keda äh, kontraproduktiivne. ma tahaksin teile meelde tuletada, mida me oleme otsustanud. me ots-, otsustasime, et me Aminatu Haidari juhtumi puhul ei soovi äh, resolutsioone, sest me ei tahtnud ohustada läbirääkimisi ja diplomaatilisi samme. ma arvan, et see on vastuoluline, kui siin äh, kas-, hääldatakse kahte resolutsiooni, näiteks Valgevene ja Aserbaidžaani resolutsioone, ähm, mis on väga vastuolulised, kuna need mõlemad äh, osalevad äh, partnerlusprogrammides. aitäh ja nüüd saab sõna proua Keeringer de Ödenberg. aitäh, president üheteistkümnendal novembril tähistas Euroopa Euroopa Esimese maailmasõja lõpuaastapäeva. samal päeval mõned ajakirjanikud aga mõisteti mitmeks päevaks vanglasse, sellepärast et nad julgesid kirjutada korruptsiooni kohta selles riigis. Neid süüdistati huligaansuses ja terrorismis vastavalt Freedom House raportile on Aserbaidžaan riik, kus vabadust ei ole ja äh, kõigi riikide seas on Aserbaidžaan vabaduse poolest üsna tagaotsas. Äh, niisiis äh, Aserbaidžaani võimud on ära võtnud tegevusloaga väga paljudelt välisajakirjanikelt. ma arvan, et on aeg, et Euroopa muudaks oma suhtumist ning äh, Äh, kasutaks äh, Aserbaidžaani osalust Euroopa naabruspoliitikas selleks, et Aserbaidžaani võimudele survet avaldada ja mina nõuan oma fraktsiooni nimel, et seadus läbi vaadataks ja äh, vangid vabastataks, aitäh! aitäh, nüüd saab samuti autorina sõna kolleeg Šaake. aitäh, president, kallid kolleegid Aserbaidžaan on alla kirjutanud väga paljudele partnerluslepingutele Euroopa Liiduga, tegutseb aktiivselt naabruspoliitikas, samuti idapartnerluses ja see ei puuduta mitte üksnes kaubandust, Aserbaidžaan on andnud allkirja ka selleks, et toetada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki, ent äh, praegu on kõik need asjad sattunud tõsise ohu alla. täna me juhime tähelepanu Emin Milli ja Adnan Hadžisade juhtumile Äh, see kujutab rünnakut vaba meedia, sõnavabaduse ja kodanikeühiskonna vastu ning asi läheb palju kaugemale kui lihtsalt äh, rünnak kahe blogija vastu. Nemad kasutasid äh, Facebooki ja Twitterit oma noorsoorganisatsiooni alaseks tegevuseks, aga me tegelikult ei teagi, miks nad Äh, vanglas on sellepärast, et tõendeid ei ole esitatud ja kohtuprotsess ei vasta rahvusvahelistele standarditele, näib, et süüdistused on fabritseeritud. kui Aserbaidžaani valitsus ei suuda oma kohustusi täita, austada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki, äh, pidada kinni nendest lepingutest, mida ta ise on Euroopa Liiduga allkirjastanud, siis ei saa Euroopa Liit pidada Aserbaidžaani usaldusväärseks partneriks ka kaubandussuhetes resolutsioon kutsub Aserbaidžaani äh, võime üles äh, oma kohustusi täitma ning äh, alustama enda legi-, legitimiseerimist rahvusvahelise üldsuse silmis, austades kodanike õigusi, demokraatlikke ja inimõigusi ning austades õigusriigi põhimõtet. eile andsime Saharovi auhinna siin kojas välja. me kuulsime väga muljetavaldavat kõnet härra Kovaljovilt, kes ütles, et hirmule saab vastuda, astuda ainult mõttevabadusega ning mõttevabadus on võimalik ainult siis, kui on olemas äh, sõnavabadus ning kui me saame kuulata neid inimesi, kes lihtsalt käsitlevad selliseid teemasid nagu vastuseis oma valitsusele. ja meie siin Euroopas peame sellesse ettevõtmisse andma oma panuse, olles Aserbaidžaaniga seotud paljude partnerluslepingute läbi, aitäh! aitäh. järgmisena saab sõna samuti autorina proua Lunatšek. aitäh, härra president. minu eelkõneleja äh, rääkis juba mõningatest selle resolutsiooni üksikasjadest. eelkõige äh, oli, on see resolutsioon ajendatud äh, otsusest, kus ka,, äh, kus kaks äh, noort blogijat, blogijat, Emin Milli ja Adnan Hajjaz äh, vahistati pärast seda, kui neid oli restoranis rünnatud, nad läksid politseisse selleks, et kuriteost teada anda ja nad vahistati hoopis ise. ja siis tehti, viidi läbi äh, kohtuprotsess, kohtuprotsess, mida kõik äh, rahvusvahelised vaatlejad, nagu näiteks Amnesty International, pidasid ebaõiglaseks. näiteks ei näidatud videot, mis selles restoranis tehti ja kus oli väga selgelt näha, kus, kes keda ründas ja et ründajateks ei olnud noored äh, blogijad, vaid teised ründasid neid. väga selge on see, et äh, nende süüdi mõistmine ei vasta Äh, õigusriigi kriteeriumitele ja ma loodan väga, et teises kohtuprotsessis äh, on asi teistmoodi. mul on hea meel, et äh, õnnestus siin koostada resolutsioon, mida toetavad peaaegu kõige, kõik fraktsioonid. ma, mul on väga kahju, et kolleeg Provera resolutsioon ei toeta seda ja et nad toonitavad, et me peame ootama, kuni olukord laheneb ja et oleks kasutada diplomaatilisi teid. Äh, härra Provera, ma arvan, et on vajalik, et see parlament, millel on partnerlus ka Aserbaidžaani parlamendiga, äh, selgelt äh, ennast väljendaks, inimõigused on vajalikud ja, ja meie aluseks ja seda ütles kolleeg Šaake ka, et vajalik on see, et me ka astuks välja mõttevabaduse eest kõikjal maailmas ja et seda kaitstaks ning president Aliyev on on äh, ise ka korduvalt öeldud, kui olulised on kõigi ajakirjanike õigused, et riik peab neid kaitsma. meie ülesanne on neile seda meelde tuletada ja ma loodan väga, et tulevikus äh, on võimalik äh, ko koostöö Aserbaidžaani parlamendiga mitte nii nagu kaks nädalat tagasi, kus ei olnud võimalik, aitäh. ja järgmisena saab samuti autorina sõna kolleeg Higins kõnelejal ei ole mikrofoni. nüüd on mikrofon sees. president, ma tervitan seda tähelepanu, mida osutatakse sellele kohutavale ja pidevale inimõiguste rikkumisele Aserbaidžaanis. seal puudub meediavabadus, tosinad ajakirjanikud on vangistused, läbi pekstud, isegi tapetud, kuid me peaksime küsima, miks härra Lai-, Alijevi režiim sellist kohutavat tagakiusamist toime viib. põhjus on selles, et ta püüab sellega varjata korruptsiooni ja korruptiivset režiimi, valitsev eliit on rikastunud nafta ja gaasi arvelt, aga vahepeal üheksakümmend protsenti Aserbaidžaani elanikest elab suures vaesuses ega ei ole saanud mingit kasu oma riigi loodusvaradest loomulikult lääneriikide valitsused ja rahvusvahelised korporatsioonid tegutsevad selles valdkonnas suure silmakirjalikkusega. Eh, neil on igapäevased suhted selle režiimiga, et edendada nende äri ja loomulikult eh, teenivad nad suuri kasumeid loodusvarade ekspluateerimist, mis tegelikult peaksid kuuluma Aserbaidžaani rahvale. ja seetõttu peaks esitama küsimuse ka lääneriikide valitsusele, miks nad ei nõua, et nafta saadavat tulu äh, kasutatakse selle riigi rahva elujärje tõstmiseks. ja, äh, ja seetõttu on päris õige, et me parlamendis mõistame hukka äh, meediavabaduse puudumise, vabaduse demonstreerida ja ma ei saa ka jätta kasutamata võimalust jät-, eh, hukka mõista ka Taani politsei käitumist Kopenhaagenist viimastel päevadel, mille jooksul arreteeriti ligi tuhat rahumeelset protestijat. Eh, pooled nendest eh, jäeti külma ootama ja ma protestisin ka selle vastu ja politsei ütles, et need olid ennetavad arreteerimised, arret-, ennetavad kinnipidamised äh, kuid eh, see, mis, eh, mida me nõuame Aserbaidžaanilt, tuleks nõuda ka liikmesriikidelt. aitäh, järgmisena samuti autorina saab sõna kaheks minutiks eh, kolleeg Legutko. Panie przewodniczący, w Aserbaidżanie president Aserbaidžaanis, kui keegi kritiseerib valitsust isegi väga pehmetes sõnades, siis kaks inimest juba vangistati ja said pikaajalised karistused. mida see tähendab? see tähendab seda, et selles riigis puudub korralik õigussüsteem ja tegemist on autoritaarse režiimiga. ja need, kes on selle režiimi vastu, saavad karistatud. küsimus nüüd, mida meie saaksime ära teha? loomulikult me saaksime sekkuda konkreetsete juhtumite korral, kui tegemist ebaõigla kohtlemisega ja seda me oleme ka teinud ja teinekord tulemuslikult. kuid palju raskem on äh, läbi suruda institutsionaalseid muudatusi ja meie jõupingutused sellel suunal siiani ei ole edu kandnud. seda osaliselt seetõttu, et et me mõnikord suhtume liiga leebelt eh, teatud türannidesse. täna mainiti eh, ka seda, kui me kohtusime eh, organisatsiooni Memoriaal esindajatega. ka meil on probleeme osaliselt seetõttu, et autoritaarsest süsteemist välja tulemise protsess on äärmiselt keeruline. see on valulik protsess ja sellele kulub aastaid. kahjuks ma pean lõpetama pessimistliku järeldusega. kuid sellegipoolest ma leian, et me peame jätkama oma jõupingutusi ja peaksime järjekindlalt avaldama survet. aitäh, nüüd äh, saab viimasena autoritest kaheks minutiks sõna härra Kelam. president, Euroopa Liit on teinud avalduse meediavabaduse kohta Aserbaidžaanis ma kahetsen asjaolul, et pärast meie mureavaldust meediavabaduse kohta regulaarsel kohtumisel Aserbaidžaani parlamendi saadikutega ei ole olnud tagasisidet. ja sel põhjusel Euroopa Parlament peab oma seisukoha kujundama. see saab olema meie viimane resolutsioon aastal kaks tuhat üheksa rahvapartei põhiliseks murepunktiks on ja mul on hea meel, et seda muret jagavad ka kõik teised fraktsioonid, on meediavabaduse halvenemine nimetatud riigis. laialt levinud ähm, tagasi, tagakiusamise, hirmutamise ja opositsiooni ajakirjanike süüdimõistmine on murettekitav. me pöördume Aserbaidžaani ametivõimude poole üleskutsega vabastama vangistatud ajakirjanikud viivitamatult ja see puudutab ka kahte noort blogijat teine probleem äh, seondub äh, Aserbaidžaani ametivõimude äh, hiljutise otsusega ähm, mitte uuendada lühilaine raadiolitsentse mitmetele rahvusvahelistele raadiojaamadele nagu BBC World Service, Ameerika Hääl raadio, Vaba Euroopa ja nii edasi. Need olid olulised ja väärtuslikud objektiivse informatsiooni allikad paljudele kuulajatele selles riigis ja siin ma palun kolleegidele äh, toetust muudatusele punktis seitse, et me kasutaksime mitte ainult sõna regrets, vaid kasutasime ka sõna urge, kutsume üles Aserbaidžaani valitsust tühistama see otsus ning uuendama nimetatud raadiojaamade litsentse. Äh, infovabadus on võtmetähtsusega äh, kodanikuühiskonna tugevdamisele, nagu ütles Sergei Kovaljov eile siin saalis. see kehtib täiel määral ka Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani suhetele, tänan. aitäh kolleeg Kelamile, nüüd saavad sõna fraktsioonide eestkõnelejad, kõigepealt proua Andrek Jeene üheks minutiks Rahvapartei nimel. aitäh, president. Aserbaidžaan on Euroopa Liidu oluline partner. kahtlemata on tegemist olulise partnerluse, partneriga meie energiavarustuskindluse kontekstis. aga vaatamata sellele, kui oluline on nafta ja gaas, ei ole see siiski kõik. Aserbaidžaan on võtnud kohustusi tööst-, töötada demokraatliku ja pluralisti, pluralistliku ühiskonna nimel. see on kirjas ka partnerlus- ja koostöölepingus, samuti idapartnerluspoliitikas, kus Aserbaidžaan tahab täiel määral osaleda me peame tervitama samme õiges suunas, mille on astunud president Aliyev, nagu näiteks äh, saja üheksakümne vangi vabastamine, sealhulgas ka viie ajakirjaniku vabastamine. aga äh, meediavabaduse olukord on aina halvenenud. meil on olnud terve rida näiteid selle kohta, blogipidajate olukord on halvenenud, äh, BBC, Vaba Euroopa ja teiste litsentsid on ära võetud me peame Aserbaidžaanile meelde tuletama, et inimestel on õigus oma arvamus vabalt välja öelda, isegi kui nende seisukohad valitsuse suhtes on kriitilised. see on demokraatliku ühiskonna põhialustala ning demokraatlik Aserbaidžaan peaks olema meie jaoks väga oluline eesmärk aitäh, järgmisena saab üheks minutiks äh, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel sõna proua Blinkvitšute. saviraiškos laisvė yra fundamentali žmogaus teisė ir demokratijos pagrindas. Äh, sõnavabadus on äh, demokraatia vundament. Aserbaidžaan on ratifitseerinud inimõiguste konventsiooni ja võtnud sellega endale kohustuse neid inimeste õigusi ähm, neist õigustest kinni pidada, seetõttu on väga vajalik, et kõigil inimestel oleks äh, võimalus äh, oma arvamust avaldada ja et äh, ametivõimud ei tüli-, ahistaks teda selle eest. Aserbaidžaan ei tohi rikkuda neid äh, põhimõtteid oma riigis. vaja on teostada idapartnerluse põhimõtteid. viimasel ajal aga sõnavabadus on Aserbaidžaanis ohustatud, samuti nagu ka äh, ühingute moodustamise äh, õigus on mm, saanud kahjustada. ma kutsuks Aserbaidžaani üles võtma arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja parandada inimõiguste kaitse olukorda. aitäh, järgmisena saab äh, sõna kolleeg Tšarnetski. president, daamid ja härrad, jälle kord on Aserbaidžaan meie päevakorras ma tahaksin teile meelde tuletada, et eelmise ametiaja jooksul võtsime me vastu kolm resolutsiooni Aserbaidžaani kohta, ükskord ka meediavabaduse kohta selles riigis. samuti kõnelesime eh, taga Kaukaasiast, kuhu oli kaasatud ka Aserbaidžaan. me tunneme selle riigi vastu huvi ja me soovime, et sellel riigil läheks hästi tegemist on riigiga, mis püüab oma teed leida ning samm-sammu haavalt jõuab ta üha lähemale läänemaailmale ning äh, kaugeneb idast, seda kõike tuleb äh, hinnata. ma arvan, et äh, me va-, suhtume Aserbaidžaani väga äh, positiivsete kavatsustega, aga loomulikult meie hea tahe ei saa viia selleni, et me ei kõnele enam nendest asjadest, mis meile Aserbaidžaani juures ei meeldi, näiteks see, kui blogipidajaid vangi pannakse äh,, Äh, sellepärast et nad oma arvamuse välja ütlevad äh, võimulolijate kohta. me peaksime toetama Aserbaidžaani Euroopa suunalisi püüdlusi, sellepärast et selles riigis on käimas poliitilised arutelud selle üle, kas nad peaksid olema lähemal Euroopale või Venemaale. me peaksime toetama kõiki neid, kes soovivad läheneda läänemaailmale, aga neid toetades peaksime avaldama survet ka nendele väärtustele, mis meie jaoks on oluline, meediavabadus, väljendusvabadus, need on põhiväärtused. ma olen täiesti kindel, et Aserbaidžaan on raskes olukorras, sellepärast et Venemaa eh, üritab luua oma poliitilise ja majanduse mõjusfääri, aga toetades Aserbaidžaani võime, peame me samal ajal neile öel-, ütlema ka seda, et nad käituvad vahel valesti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 Äh, valitsuse ametnike tegevust. Äh, ma tahaksin väljendada muret selle üle, milleni on viinud poliitiline tagakiusamine nende noorte inimeste vastu, kes on lihtsalt juhtinud tähelepanu riigi probleemidele me ei saa kahe silma vahele jätta neid ebasoodsaid signaale, mis Aserbaidžaanist tulevad ja ma leian, et Aserbaidžaan Aserbaidžaani poliitilist olukorda tuleb kritiseerida, aga me peaksime kritiseerima ka Euroopa Parlamenti, kes eirab olukorda Filipiinidel, kus kolmkümmend seitse poliitvangi on tapetud. ma arvan, et me peaksime pöörama võrdset tähelepanu kõigile sündmustele, mis demokraatlikku maailma mõjutavad. aitäh, järgmine sa, no tundub, et kolleeg Van der Stoop ei ole kohal, siis ma annan sõna järgmistele kõnelejatele, kõigepealt härra Spossalt, ta saab sõna kaheks minutiks. härra president, pärast äh, äh esimesi Euroopa Parlamendi valimisi sain ma pärast äh, Otto von Habsburgi järeltulina tead-, võimaluse aidata üles ehitada ja juurutada neid äh, arutelusid. ja pärast oli mul võimalus kolleeg Schultzi ja teiste kolleegidega jätkata seda inimõiguste kaitsmise traditsiooni, millele ma olen väga, mille üle ma olen väga uhke ning ma olin väga šokeeritud, kui härra Provera äh, võttis äh, sõna ja ütles, et selle juhtumiga ei tuleks tegeleda ja praktiliselt äh, kordas Aserbaidžaani režiimi äh, ähvardusi inimõiguste kaitsjate aadressil ja ütles, et nad kannatavad selle all. ma mäletan väga hästi, kui me siin äh, Andrei Sahharovi eest välja astusime või Vitautas Landsbergise eest välja astusime ja siis öeldi ka, et palun äh, ärge tegelege sellega, me tege-, tegeleme selle asjaga diplomaatilisel teel, te, te lihtsalt kahjustate neid. praegu on äh, väga oluline see, et parlament on häält tõstnud ning armsad härra Schulz ja armsad kolleegid, jätkakem äh, neljapäeva pärastlõunal seda tegevust ja tegelegem ja eelmisel Äh, kohtumisel ütles, et äh, meil tuleb varsti, üks kolleeg, et meil tuleb varsti kohtumine Hiinaga, seetõttu me ei saa Hiinast rääkida, täna oli tegemist ühe teise juhtumiga, Lääne-Saharaga, võib-olla on see isegi vahel õige, aga me tõesti äh, muretseme oma inimõiguste alase töö pärast ning armsad kolleegid, just nimelt Aserbaidžaan näitab, kui oluline on diferentseeritud lähenemine, tegemist oli Nõukogude kolo-, kolooniaga, see äh, see riik praktiliselt purustati ja, ja seal oli äh, diktatuur, aga praegu hakatakse olukorda parandama ja me peame aitama neil inimõiguste olukorda parandada ja sel teel edasi minna. aitäh. järgmisena saab üheks minutiks sõna kolleeg Preda. ma saan ühineda äh, härra Posseltiga, me peame hoolitsema selle eest, et Aserbaidžaan peaks kinni arvamuste vabadusest ja need süüd-, tuleb loobuda neist süüdistusest kahe noore vastu. sest et need põhinevad võltsitud tõenditel, nagu varemgi öeldi, ma arvan, et ma, mina arvates peaks see kiiresti juhtuma, sest et ja ka pressivabaduse olukord selles riigis on äh, halvenenud, seda näitavad ka äh, Euroopa Nõukogu ja OECD aruanded ma arvan, et äh, väga tungiv on ka see, et äh, Aserbaidžaani valitsus äh, hakkas pressivabadust kaitsma, sellepärast et nad peavad kinni pidama oma kohustustest, mis tulenevad idapartnerlusest ja naabruspoliitikast. mina tahaks liit-, lisada seda, et mind isiklikult šokeeris see, kuid-, mida täna tehti proua Haidari juhtumiga inimõigus-, ja tema äh, kannatused või, oleksid võinud juba olla lõppenud, kui Euroopa Liidu ja Maroko äh, ametivõimud oleksid teinud head koostööd. meie, meie käsitlemine oleks kindlasti olukorda paranenud. aitäh kolleeg Preigale ja vaba mikrofoni ajal saab sõna kolleeg Zvivka. suur tänu. ma tahaksin tsiteerida Aserbaidžaani põhiseaduse artiklit nelikümmend seitse, kõigil on õigus sõnavabadusele ja mõttevabadusele, need on tühjad sõnad ja põhiseadust, põhiseadusest ei peeta kinni. ma olen viis aastat olnud koostöö delegatsiooni liige, kes seisab koostöö eest Euroopa Liidu ja Lõuna-Kaukaasia vahel ja ma külastasin ka Aserbaidžaani ja kohtusin parlamendiliikmetega ja äh, pidin tõdema, et äh, ajakirjanikud satuvad vangi väljamõeldud süüdistustega, seejuures ei kanta hoolt nende tervisemurede pärast äh, haiglas ja me peame kandma hoolt selle, selle eest, et et sellistest juhtumitest räägitakse. ma külastasin Aserbaidžaani vanglaid ja Aserbaidžaani vanglate standardid on märkimisväärselt madalamad, kui meie neid tunneme Euroopas, on väga hea, et me tuletame kõigile meelde, et Aserbaidžaan peaks oma põhiseadusest kinni pidama. suur tänu, proua Svihka. härra Svihka, sul rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et ma annaksin äh, sõna Oleg Sametškile. härra president, austatud äh, parlamendiliikmed, Aserbaidžaan on Euroopa Liidu jaoks väga oluline energiatootja ja ka transiidiriike, samuti aitab Aserbaidžaani olukord kaasa ka Lõuna-Kaukaasia stabiilsusele. Aserbaidžaan on üks kuuest idapartnerluse partnerriigist ja meie jaoks on väga oluline, et austatakse meie ühiseid väärtusi, mis on meie suhte alustaladeks. partnerlus- ja koostöölepe on kümme aastat juba kehtinud, aga Aserbaidžaan on näidanud üles huvi lähemate suhete järele Euroopa Liiduga assotsiatsiooni lepingu, lepingu näol. pärast septembri otsust, mille langetasid Euroopa Liidu välisministrid ja mis äh, tähendas, et alustatakse assotsiatsioonilepingu protsessi äh, mõningate liikmetega ja sealhulgas Aserbaidžaaniga ja äh, nüüd on siis alustatud läbirääkimisi, kõigi Lõuna-Kaukaasia riikide läbirääkimised sõltuvad ainult piisavatest edusammudest, õigusriigi põhimõtte, inimõiguste austamise, turumajanduse jätkusuutliku arengu ja heade haldustavade põhimõtete puhul. igal aastal hindame me edusamme iga kõikides partnerliikides oma tegevuskavade elluviimises äh, Euroopa naabruspoliitika vallas. me oleme just teinud ära kahe tuhande üheksanda aasta hindamisraporti ettevalmistava töö ja ma ei tahaks äh, siin hakata ennatlikult avaldusi tegema, kuid siiski äh, paar kommentaari minu poolt iseäranis, mis puudutab põhiõigusi ja inimõigusi. meie kahe tuhande kaheksanda aasta raportis me avald-, avaldasime, et Aserbaidžaan on teinud häid edusamme, kuid äh, inimõiguste vallas on siiski suuri puudujääke ja ka põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamise vallas pärast seda oleme läinud ka mitmeid negatiivneid arenguid, äh, näiteks põhiseaduse muutmine, samuti äh, riigipea mandaadi tühistamine, samuti ka kahe blogikirjutaja äh, karistamine, samuti äh, inimõiguste kaitsjate ta tagakiusamine, opositsiooniaktivistide, ajakirjanike tagakiusamine ja äh, meediavabaduse olukorra halvenemine. Euroopa Liit on erinevatel puhkudel võtnud kõikide Aserbaidžaani ametivõimudega need küsimused äh, päevakorda ja me jätkame seda tööd, samal ajal komisjon kavatseb rakendada mitmeid äh, võimalusi, mitmeid meetmeid, et aidata Aserbaidžaanile uue leppe väljakutsetega toime tulla. me lahkume, lähtume naabruspoliitika instrumendist äh, ja osutame sihipärast abi institutsioonide ülesehitamisel, riigi ülesehitamisel ise ja toetame õigusriigi põhimõtet ja kohtuvõimu sõltumatust. Aserbaidžaan on Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendi toetaja ja praegusest partnerlust ja koostöölepingust lähtuvalt oleme teinud ettepaneku moodustada alakomisjoni, kes on pühendatud õigusele, inimõigusele, demokraatiale. see saab olema oluliseks foorumiks, kus me saame oma sõnumit edastada, aitäh! suur tänu, härra Volinik. meie debatt on nüüd läbi. päevakorra järgi on meil kuus eh, resolutsiooni ettepanekut Uganda kohta, siis on meil ühisresolutsioon kuuelt fraktsioonilt. kõigepealt hääletame esialgse teksti.